transpordikomisjon on edastanud äh, parlamendi poolt heaks kiidetud paranduse vastavalt artikli kaks kolmkümmend üks lõikele neli meie kodukorras äh, on äh, see heaks kiidetud, kui fraktsioon või vastav arv saadikuid selle vastu mitte midagi ei ütle ja ei nõua hääletusele panekut. ning samuti see avaldatakse meie tänase istungi